Right, ladies and gentlemen, I think we better start with our meeting. kolleegid, alustame koosolekuga, palun asuge oma kohtadele. paari minuti pärast alustame. So ladies and gentlemen, dear guests, welcome to daamid ja härrad, armsad külalised tere tulemast tänasele komisjoni koosolekule. tahaksin siin tervitada Välisasjade Komisjoni, aga ka Arengukomisjoni ning Inimõiguste Allkomisjoni liikmeid. esimene päevakorrapunkt. päevakorra vastuvõtmine. kas kellelgi on vastuväiteid? ei. sellisel juhul võtkem muutusteta päevakord vastu. teiseks, nagu ikka, esimehe teadaanded midagi minu poolt eriti teada anda pole, välja arvata see, et tänane komisjoni koosolek antakse veebis üle, nagu ikka, ja ka televisioonimeeskond filmib meie koosolekut. tõlge on kahtekümnesse Euroopa Liidu keelde. kolmas päevakorrapunkt. kolleegid, minul koos Toomas Tobega, meie arengukomisjoni esimehega me ning koos Maria Areenaga, inimõiguste allkomisjoni esinaisega, on mul au üheskoos juhtida arvamuste vahetust Saharovi auhinna laureaadi esindajaga. me korraldame koosoleku koos Hiina delegatsiooniga, kohal on ka härra Pütikohver, delegatsiooni juht kuna meie laureaat ei saa isiklikult kohal olla, siis ma tahaksin tervitada ähm, professor Ilham Tooti tütart, Sahharovi auhinna laureaati tütart. proua Illam, te tulite sellel nädalal Strasbourgi selleks, et oma isa nimel vastu võtta Saharovi auhind. me teame, kui keeruline teil on siin, siia tulla, sellel ajal, kui teie isa kannab eluaegset vanglakaristust, me tervitame nii teie kui tema julgust. nagu te kõik teate, siis Euroopa öö, parlament on Saharovi auhinda vaba mõtlemise eest andnud juba kaheksakümne kaheksandast aastast. see öö, on sümbol sellest, kuidas me soovime kaitsta ja edendada inimõigusi üle maailma, auhindame inimesi ja organisatsioone, mis võitlevad vabaduse ja õigluse eest sageli keerulises olukorras. inimõiguste vaidlustamine tänapäeva maailmas on arusaamatu, kahe tuhande üheksateistkümnenda aasta lõpus näeme, et äh, sageli äh, levivad rahumeelsed äh, protestid, inimesed soovivad kaitsta õigusriiki, õiglust, demokraatiat, inimõigusi. Äh, kohtades nagu Hongkong, Alžeers, Santiago de Chile, Beirut, Khartoum ja palju ja mujalgi. kolleegid, me ei saa silma kinni pigistada selliste äh, rahumeelsete protestide ees, äh, kus inimesed soovivad inimväärset elu. nagu teie isagi seda tegi, professor Ilham Tooti. kuigi ta oli majandusprofessor, pühendas ta oma ellu, elu selleks, et võidelda Hiina uiguuri vähemuste, vähemuse õiguste eest. üle kahe aastakümne võitles ta eh, selle eest, et arendada dialoogi uiguuride ja teiste Hiina rahvusrühmade vahel. ta eh, avaldas kriitilisi analüüse selle kohta, kuidas Hiina valitsuse meetmed on mõjutanud uiguuride kultuuri ja majandust. kahe tuhande kuuendal aastal lõida veebiplatvormi selleks, et vahet, vahetada, vahendada suhtlust äh, Han hiinlaste ja uiguuride vahel, see veebilehekülg suleti ning äh, teie fa-, äh, teie isa süüdistati kahe tuhande üheksanda aasta vägivaldsete ui-, öö, uiguuri rünnakute korraldamise eest ning kahe tuhande neljateistkümnendal aastal kahepäevase kohtuprotsessi käigus mõisteti ta eluks ajaks vangi. see et me anname teie isale, professor Ilhamile Saharovi auhinna, näitab, et Euroopa Parlament äh, soovib äh, juhtida tähelepanu Hiina-Uiguuri vähemuse probleemidele. nüüd annan sõnad härra Toomas Tobele, arengukomisjoni esimehele. aitäh, armsad kolleegid, kahe tuhande seitsmeteistkümnendast aastast on Hiina öö, ähm, ehitanud äh, suuri kontsentratsioonilaagreid. Hiina võimud alguses eitasid seda, siis hakkasid nimetama neid laagreid ehm, ehm, ümberkoolituse ja, ja hariduslaagriteks. see on need, need vastuvõetamatud ebainimlikud kohad öö, ehm, peavad kinni öö, ühest kuni kahe miljonini uiguure ja teisi moslemi vähemusi Äh, ning seeläbi nende äh, kultuuri ja usku süstemaatiliselt hävitatakse. Hiina samas süüdistab neid ekstremismis. Hiina on äh, laagritesse inimeste kogumist õigustanud seeläbi, et see olevat edukas deradikaliseerimismeede. selline väide on väga häiriv parlament on hukka mõistnud äh, juba kolmes resolutsioonis kahe tuhande kuueteistkümnendal, kahe tuhande kaheksateistkümnendal ja kahe tuhande üheksateistkümnendal aastal uiguuri vähemuste õiguste rikkumise. Hiina uiguuri poliitikat kritiseeriti ka ÜRO Inimõiguste Nõukogus ning äh, ÜRO kolmandas komitees kahe tuhande üheksateistkümnendal aastal, aga teised riigid, kaasa arvatud moslemiriigid, on tulnud välja avaldustega Hiina toetuseks oma viimases resolutsioonis kahe tuhande kaheksatei-, üheksateistkümnenda aasta kaheksateistkümnendast aprillist kutsus parlament üles Hiina valitsust koheselt vabastama uiguurid, kaasa arvatud Ilham Toti, Tashpolat Teip, eh, eh, Rahil Tolot ja e-, Eli Mamut ning paljud teised isikud, keda on taga kiusatud eh, oma usu tõttu, kes seisavad silmitsi kriminaalsüüdistustega, kes on vangi pandud nende uskumuste ja sõnavabaduse tõttu. oma resolutsioonis meie koda väljendas tugevat pettumust äh, asjaolu üle, et kolmekümne seitsmendas Euroopa Liidu-Hiina inimõiguste dialoogi voorus ei saavutatud mingeid tulemusi ning seetõttu kutsuti üles nõukogu vastu võtma sihipäraseid sanktsioone ametnike vastu, kes vastutavad Xinjiangi uiguuri autonoomse piirkonna inimõiguste rikkumiste eest. ma tuletaksin, kolleegid, teile meelde, et professor Ilham Tohti on kolmas hiinlane, kes selle auhinna saab. tuhande üheksasaja üheksakümne üheksandal aastal sai auhinna Wei Jincheng, kes seitsmekümne kaheksandal aastal kutsus üles viiendaks moderniseerimiseks ning ta vabastati vanglast ja pääses äh, USA-sse eksiili. kahe tuhande kaheksandal aastal sai auhinna Hu Jia, kes oli dissident ja demokraatia eest võitlev aktivist kolm aastat ennem seda, kui ta vanglast vabanes. oma hiljutises dokumentaaris, dokumentaalfilmis öö, rääkis ta ka öö, professor Ilham Totist. ta ütles, kõik, mida ta soovib, on võrdsus, väärikus ja rahumeelne eksisteerimine oma inimeste jaoks. Hiina valitsus aga kohtleb kõiki uiguure terroristidena no proovi Salm, me endiselt toetame teie isa ning nõuame tema vabastamist. nüüd annaksin sõna proua Areenale. Merci, I will speak in french, so. aitäh, mina räägin prantsuse keeles. lugupeetud Džõher äh, Ilam, nagu kolleeg Toma Tobe ütles, saate te loota Euroopa Parlamendile me kindlasti järjepidevalt kutsume üles teie isa vabastamisele nii eh, tihti, kui seda on võimalik eh, teha ja seoses eh, meie ja Hiina vaheliste suhetega. selle prestiižse auhinna andmisega tõstame me esile isikuid ja organisatsioone, kes kehastavad vaba, vabadust ja vastupanu me mõistame, et äh, see juhib äh, meedia tähelepanu äh, nendele küsimustele, võib ka ärritada võime ja see võib toimuda ka selle aasta auhinnaga ja me peame seda kriitikat arvestama. Euroopa Parlamendi ülesanne on jätkuvalt Äh, võidelda nende laureaatide eest, kes on endiselt äh, vanglas ja toetada neid, kes oma võitlust jätkavad. aastal kaks tuhat üksteist äh, saime häid uudiseid seoses kahe laureaadiga. kahe tuhande seitsmenda aasta laureaat Salih Osman, kes mitu korda oli Sudaani despotliku režiimi all vanglas, lõpuks vabastati aasta algul nüüd äh, sai ta äh, vaba äh, inimesena ähm, oktoobrikuus õiguskomisjonis esineda ja kuu aega tagasi saime ka meie suureks heameeleks siin Strasbourgis vastu võtta Ukraina filmirežissööri Oleg Sentsovi, kes sai auhinna möödunud aastal. ta oli siin meiega ja äh, olles äh, on nüüd äh, viis aastat Venemaal vanglas. kahjuks saime küll teada, et Raif Badavi kahe tuhande viieteistkümnenda aasta laureaat alustas näljastreiki, et koos oma advokaadi valida Põlga-Erika protesteerida selle vastu, et ta viidi üle üksikvangistusse ja kutsume üles Riadi võimendada ja tema advokaati äh, vabastama viivitamatult. meenutaksin ka, et Nasrin Sotudee äh, kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta laureaat äh, vangistati uuesti ja talle määrati kolmkümmend kaheksa aastane vanglakaristus, mis on täiesti mõistetamatu ja mida me jõuliselt hukka mõisele. Razan Zeitune, Süüria vabadusvõitleja aastast kaks tuhat üksteist oli tema laureaat temast ei ole me juba seitse aastat midagi kuulnud. me peame olema nende äh, võitluste äh, kõrgusel, mida peetakse julgelt ja otsustavalt äh, nende erakordsete isikute poolt. ja täiesti võin öelda kindlalt, et Äh, siin äh, välisasjade äh, arengukomisjonis ja ka inimõiguste allkomisjonis ja kõigis Euroopa Parlamendi komisjonides tegelikult tuleks laialdaselt arvesse võtta inimõiguste küsimust ja Äh, oleme veendunud selles, et äh, Saharovi auhinn äh, seob meid teiega ja teie isa võitlusega kuni tema vabastamiseni, mis me loodame, toimub kiiresti. võite meile loota. aitäh, proua Maria Reena. ning nüüd annaksingi sõna kohe proua Šeuher Ilhamile, kes on Saharovi auhinna laureaadi tütar. palun Thank you very much um,. Hello. aitäh. tere kõigile ka minu poolt, minu nimi on Gerard Ilem. Äh, ma ei ole tänaseks ette valmistanud eraldi kõnet. ma kavatsen rääkida lihtsalt Ilham Tohti tütrena ja meie kogukonna liikmena ja ma tahaksin teiega jagada lugusid kõigepealt ma tänan Euroopa Parlamenti selle eest, et nad on minu isale Sahharovi auhinna omistanud. mul on väga kahju, et ma ei saanud, mul on hea meel, et ma sain siia tulla ja selle auhinna tema eest vastu võtta, tema nimel vastu võtta, kuid kahju on sellest, et ei saanud seda teha ise. mul on hea meel, et ma saan olla täna siin, ma soovin, et siin saaks olla ka tema ja veelgi rohkem soovin ma seda, et Saharovi auhinda ei oleks üldse vaja. sest kui poleks seda auhinda, siis tähendaks see, et maailmas ei rikutaks ka inimõigusi. ma loodan, et ükskord tuleb päev, kus mitte kedagi ei ole vaja tunnustada selle eest, et ta võitleb inimõiguste eest või kaitseb inimõigusi ja ma soovin loomulikult ka seda, et minu isa vabastataks ja teised inimõiguste aktivistid, sellised inimesed nagu minu isa vabastataks. milline inimene on minu isa? ta on väga aus inimene. ta on äärmiselt äh, vapper ja tal on suur süda. ta andestab kõigile. enne, kui ta vahistati siis rääkisime temaga Skype'i vahendusel ja ta ütles mulle, kallis tütar, mul on selline tunne, et mind võidakse varsti vahistada. ja kui see juhtub, siis ära ehmu sellest, ära karda ja ära vihka Hiina valitsust või Hiina riiki. ma ei taha, et sa elaksid vihkamises. nii ütles mulle minu isa aga Hiina valitsus ja kõik teised ütlesid mulle, et äh, mu isa on separatist, et ta pooldab vägivalda, et ta on äh, äärmuslane. kas äärmuslased räägivad nii? ma ei usu seda. kas keegi, kes pooldab vägivalda, räägiks nii? ma ei arva seda. ma olen äh, kõnelnud ka paljudes teistes kohtades ja öelnud, et mu isa kasutas tõepoolest ühte relva, ta kasutas sõna. ta proovis sõnade abil leida lahendusi erinevatele probleemidele. probleemid olid Hiinas enne olemas ja on ka praegu olemas ning põhjustavad veelgi enam kahju. mu isa arvas, et kui probleemid jäävad lahendamata, siis muutuvad need suuremaks. ta proovis neid probleeme lahendada, proovis aidata Hiina valitsust sest ta nägi, kui palju probleeme seal on ja uskus, et need on lahendatavad ja muudetavad, ta tahtis äh, aidata. kuid selle asemel, et abi val-, vastu võtta, et aktsepteerida neid rahumeelseid mõõdukaid nõuandeid, heitis Hiina valitsus ta vanglasse ja otsustas, et ta peab sinna jääma kogu eluks. ühe intervjuu ajal ütles mu isa, ma tean, et mind äh, pannakse vangi. ma tean võib-olla saan ma kümme aastat, võib-olla kakskümmend. aga ma ei usu, et Hiina valitsus oleks nii halb, et määraks mulle rohkem aastaid ja kui ma välja saan, siis jätkan ma oma tööd. ma aitan oma kaasinimesi, ma aitan kogukonda, ma aitan ka hiinlasi. nii ta rääkis, selline is-, inimene on minu isa ja ma olen sajaprotsendiliselt veendunud, et äh, kui ajamasin on olemas ja ähm, kui see oleks olemas ja kui mu isa saaks minna ajas tagasi viie aasta võrra päeva enne seda, mil ta vahistati, siis teeks ta ikkagi sedasama, ta võitleks ikkagi oma kogukonna ja meie inimeste eest. ta teeks seda hoolimata sellest, et ta teaks, et ta pannakse vangi ja saab tõenäoliselt äh, eluaegse vangistuse, et ta peab peab äh, kannatama ebaõiglast kohtumõistmist, et teda piinatakse, näljutatakse ja pannakse ahelatesse. ma ei oleks üllatunud, kui ta teeks ikkagi sellise valiku, sest ma tean, milline inimene minu isa on. viimased viis aastat olen ma püüdnud oma isa eest seista ja viimase aasta jooksul olen kaitsnud ka uiguuri inimeste õigusi. on olnud mitmeid kordi, kus olen tahtnud loobuda olen endale öelnud, et ma teen seda viimast korda, rohkem ma oma aega sellele ei pühenda. ma olen seda lubanud endale väga palju kordi, kuid ometi olen ma ikka veel siin, istun selle laua taga. kuigi ma tean, et see koosolek ja selle auhinna vastuvõtmine võib mulle tõmmata Hiina valitsuse, Hiina ametnike viha. sellest hoolimata pean seda tegema, sest ma ei saa lihtsalt loobuda ja teha mitte midagi. ma tean, et kui ma loobun, siis ei saa ma enam oma isale silma vaadata. ma tahan olla uhke oma isa üle, sest isa on uhke minu üle ja tema on minust kasvatanud sellise inimese, nagu ma täna olen. ma tahan, et kõik inimesed, kes siin viibivad, võtaksid osa, et nad aitaksid minu isa. palun aidake minu isa, palun aidake neid äh, sadu tuhandeid, tegelikult miljoneid uiguure, uiguurlasi, kes äh, täiesti süütult on äh, on äh, kinnipidamiskohtades ja koonduslaagrites, palun äh, ühendage jõud ja aidake neid. sellisel juhul võime me kõik äh, uskuda, et sellest sündmusest ja sellest koosolekust siin sünnib ka midagi head. ja ma loodan väga, et te olete nõus minuga koos võitlema. küsimus ei ole ju mitte ainult ühes inimeses, ühes kogukonnas ega isegi mitte ühes riigis, küsimus on inimkonnas äh, üldiselt. kui see võib juhtuda minuga, siis äh, võib see juhtuda tegelikult ükskõik kellega meie planeedil ja seetõttu peame me ühendama jõud, suur aitäh! Thank you, Miss Jahar Ilham. suur aitäh teile, äh, proua Jefer Ilham, nende liigutavate äh, ja väga isiklike sõnade eest ja nüüd annan ma sõna Euroopa Parlamendi kolleegidele ning me alustame Hiina delegatsiooni esimehe Reinhard Pütikoferiga, palun. Thank you, chair. suur tänu. suur tänu härra esimees ja suur tänu teile, proua Ilham, nende liigutavate sõnade eest. aitäh, et tulite siia vastu võtma seda auhinda oma isa nimel. Euroopa Parlament tuli kokku selleks, et avaldada austust teie isale tema teenistuse eest, selle eest, et ta on kaitsnud äh, mõtte- ja sõnavabadust ja leppimist ma usun, et äh, see näitab äh, väga selgelt, kui oluline on võitlus, mida ta peab ja see, mida ta kaitseb. ning isegi kui Hiina valitsus, äh, valitsev partei teda alla surus, jätkas ta ikkagi oma tööd ja soovis kaitsta leppimise mõtet ning tema näide, see, mida ta tegi, muudab meid väga alandlikuks ja tekitab meis soovi tema tööd, tema suhtes austust avaldada. ta on olnud väga pühendunud ja see, et temast sai Saharovi auhinna laureaat, heidab kirgast valgust ka uiguuri rahva probleemidele. Hiinas. ja sama eesmärgi nimel on ju teie isa väsimatult töötanud. ka praegu surutakse uiguurlasi alla väga mitmetel erinevatel viisidel ja ma arvan, et on täiesti õige öelda, et nad kannatavad äh, kõige hullema politseiriigi tõttu, mis äh, praegu meie planeedil üldse olemas on. me oleme mõttes teiega ja nende inimestega, keda praegu taga kiusatakse, sest nad on teatud rahvuse liikmeks või äh, kuuluvad mingisse kindlasse usku. Euroopa Parlament on alati rõhutanud et Euroopa Liit ja meie, Euroopa Parlamendi liikmed, peame kõige olulisemaks inimõiguste kaitsmist, see on meie välispoliitika keskmes. see on osa meie poliitilisest DNA-st. ja seetõttu me käsitleme pidevalt ja regulaarselt selliseid juhtumeid nagu teie isa juhtum ja ka teiste inimõiguste aktivistide või moslemi ähm, aktivistide juhtumeid äh, Xinjiangi provintsis, äh, vabandust, piirkonnas või ka mujal maailma osades. ja meie eesmärk ei ole mitte ainult teadlikkuse tõstmine, vaid me soovime oma tööga astuda samme ka selleks, et toetada neid inimesi, kes seda rasket võitlust peavad. Euroopa Parlament on kutsunud üles looma globaalset sanktsioonide mehhanismi neile, kes rikuvad inimõigusi. praegu ei ole seda Euroopa Liidus olemas, aga ma arvan, et juba see üleskutse on väga positiivne areng ja Euroopa Liidu ähm, kõrgetasemeline esindaja härra Borrell ütles pärast viimast üldasjade nõukogu, et äh, ka nõukogu liikmed nüüd äh, pigem pooldavad seda, et luua selline üleüldine inimõiguste rikkumisega seotud sanktsioonide mehhanism nagu te teate, peavad nii nõukogu kui parlament äh, sellise mehhanismiga nõustuma, et sellest saaks tõepoolest ka õigusakt, aga ma arvan, et me võime olla lootusrikkad ja eeldada, et selline mehhanism ikkagi tuleb, võib-olla juba järgmise aasta jooksul ja pärast seda on meil võimalik äh, tulemusrikkamalt jätkata neid äh, võitlusi, mis on seotud inimõiguste kaitsega, kus iganes neid äh, õigusi siis ka ei rikutaks. suur aitäh teile veel kord selle töö eest, mida teete teie, selle usu eest, mida te näitate üles nende põhimõtete suhtes, mis meile kõigile on kallid. ja ma loodan, et teie perekond kohtub taas isaga, et isa on hea tervise juures ja loodetavasti vabastatakse, aitäh! aitäh, Reinhard Putikofer. ja nüüd saavad sõna poliitiliste fraktsioonide esindajad, igaüks neist võib rääkida kolm minutit ja kõigepealt Mihhail Kaaler. Thank you very much for your moving. aitäh teie liigutava avalduse eest ja selle eest, et te tutvustate, tutvustasite teie isa üritust viimastel aastatel kui keegi üldse on sobilik seda Saharovi auhinda saama, siis kahjuks tema on täpselt selline inimene. kuigi ta on ohus, ütleb ta oma arvamuse ikkagi välja ning võitleb oma vaadete eest mitte ainult Hiinas, vaid üle maailma. ja nagu kõik teisedki auhinna saajad väärib ka tema seda kindlasti. siin parlamendis meie oleme loomulikult arutanud, kuidas meie saaksime kaasa aidata, mitte ainult läbi selle auhinna, vaid ka selle, et me peaksime arutama uiguuri vähemuse olukorra üle, oleme vastu võtnud ka resolutsioone ning kui asi oleks tõesti nii, nagu hiinlased ütlevad, et tegemist on vabatahtlike ümberkasvatus ja ümberharimislaagritega, siis peaks ju laskma inimõiguste kaitseorganisatsioonid, ÜRO organisatsioonide esindajad sinna laagritesse sisse, et nad uuriksid, milline on tegelikult sealsete inimeste olukord. kas nad tõesti on seal kuidagi oma vabast tahtest või on need miljon või eh, jumal teab, kui palju inimest eh, kinni peetud eh, vastu nende tahet. nii saaks valgust heita sellele olukorrale. kui tõesti nendes laagrites ka toodetakse midagi, mida eksporditakse mujale, siis kindlasti peame me tagama, et mitte ükski äh, Hiina ettevõte, mis ekspordib selliseid tooteid, sunnitööga toodetud tooteid, ei saaks oma kaupu müüa ei Euroopas ega ka mujal. ka siin peame olema karmid. minu küsimus on, mida teie sellest teate, kas te olete kuulnud midagi sellest äh, kui teie isa kõrvale jätta, siis kuidas juristid pääsevad ligi inimestele nendes laagrites, kuidas on võimalik nende olukorda kaitsta? ma saan aru, et teie isa on tavalises vanglas, mitte selles ümberkasvatuslaagris. Te võite hiljem vastata sellele äh, seega sooviksime lisainfot teilt, kas te olete midagi rohkem kuulnud ning kas on võimalik ka Hiina sees kuidagi infot vahetada, kas inimestel on võimalik suhelda omavahel? aitäh, Mihhail Kaaler. kas soovite kohe vastata? jah. suur tänu küsimuste eest. kõigepealt nõustun täiesti, et süsteem peab olema läbipaistev seal ümberkasvatuslaagrites. kõigepealt ma ei öö, usu seda ümberkasvatusmõistet. kui see oleks ümberkasvatus, ümberharimis, keskus, siis oleks see kool ja inimestel oleks õigus koju minna, kui nad soovivad. kui nad jäävad äh, haigeks, siis nad saavad öelda, et jah, täna ma kooli ei tule, kuna olen haige. paljud inimesed aga, kes on saadetud sinna laagritesse, on üle seitsmekümneaastased või alla kahekümneaastased, mõned neist on ülikooli õppejõud, mõned on öö, äh, edukad äh, professionaalid öö, arvutiteadlased, arstid, jalgpallurid, kellel ei ole vaja mingisugust ümberharimist. muidugi tore oleks, kui Hiina valitsus laseks eh, muu maailma meedia ka sinna ligi ja oleks ka tore, kui Hiina valitsus tutvustaks omaenda kodanikele seda, mida ta uiguuridega on teinud, sest tänapäeva hiinlastel pole mitte mingisugust infot selle kohta, mida uiguuridega on tehtud, kuigi nad elavad samas riigid, sest neil ei ole sõltumatule meediale ligipääsu. kõik öö, uudisartiklid on ju tsenseeritud. kui te nüüd räägite sanktsioonidest ettevõtetele, siis ma olen täiesti nõus. ma ei soovi sanktsioone Hiinale tervikuna sest me kõik teame, et Hiina on suur riik, mis on viimastel aastatel väga palju arenenud. ja iga riik saab ju koostööd teha ja saada oma kodanikele rahalist kasu, aga riigid mitte ainult Euroopas, vaid ka öö, äh, mujal maailmas ei peaks öö, äh, kartma rahalist kahju. sanktsioonid, mis ol-, peaks olema kehtestatud ainult nendele ettevõtetele, mis saavad kasu nendest laagritest ja neist oleks palju abi. siis see veel üks, see veel üks küsimus, minu isa, nii palju kui ma tean, on üksikvangistuses, teda hoiti Rumtši esimeses vanglas, aga kui ma temast viimati kuulsin, siis oli aasta kaks tuhat seitseteist, kui mõned mu pereliikmed said seda külastada. Hiina seaduste kohaselt peab äh, olema pereliikmetel võimalik külastada vangistatud igal kuul kor-, üks kord, aga minu pereliikmed on seda saanud teha iga kolme kuu tagant. aga, ning pärast kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aastat äh, pärast neid laagreid ei ole pereliikmetel üldse olnud võimalik teda külastada, ma ei tea, kas ta on endiselt vanglas või ta on kontsentratsioonilaagris või kuskil kinnipidamiskeskuses, ma isegi ei tea, kas ta on enam elus. seega oleks tore, kui riigijuhid üle maailma paluksid Hiinat esiteks loomulikult, et mu isa vabastatakse, aga vähemalt an-, et antaks pereliikmetele teada, kuidas tal läheb. see ei ole ju keeruline Hiina valitsuse jaoks. Hiina seaduse kohaselt peaks nad seda tegema ning lubama ka pereliikmetel kohtuda. aitäh! aitäh, sotsiaaldemokraatide nimel proua Santos! Speaking portuguese, please put your earphones mina kõnen, kõnelen portugali keeles, nii et kes soovivad tõlget, siis kasutage kõrvaklappe. Äh, tervitaksin kõigepealt äh, proua Heila Ammi. algusest äh, peale on ta vapralt enda peale võtnud oma isa võitluse võideldes edasi uiguuri rahva äh, vabaduse eest. isegi kui me ei peaks võib-olla sellist väljendit kasutama. kui ta isa vangistati, äh, asus ta väga äh, aktiivselt oma võitlust pidama ja see on kindlasti väga raske, kui tegemist on oma perekonnaliikmega ja tegemist oli ju inimestega, inimesega, kes lihtsalt kasutas eh, sõna kui relva, ei midagi rohkemat. tahaksin tõesti tunnustada eh, tema isa, kes on olnud alati ava-, dialoogile eh, avatud õigluse ja vabaduse eest võitleja ja ka praegugi võime olla kindlad, et ta eh, sama eh, jõuliselt eh, jätkab oma rahva eest võitlemist. see, mis toimub Xinjiangis, on täiesti vastuvõetamatu. räägitakse ümberkasvatamislaagritest, neid ei ole ju äh, niisugustena tarvis, kuna neid ju kasutatakse ainult selleks, et läbi viia kultuurilist äh, genotsiidi uiguuri rahva vastu. nii nagu ähm, praegu veel äh, kannatavad äh, sama asja all ka tiibetlased, ehkki sellest enam meedias nii palju ei räägita. tegemist on repressiivse Hiina režiimiga, kes seda kõike äh, toime äh, paneb ja tegemist on sama inimesega, kes äh, Tiibeti äh, repressioone kavandas ja teeb nüüd sama ka Xinjiangis. oleme nüüd juba kuulnud karistusmeetmetest inimõiguste rikkujate vastu Äh, ja nende üle peetakse veel arutelu ja loodame, et kiirelt Euroopa Liit ka need meetmed vastu võtab. mul on üks küsimus. Äh, palju ei ole meil võimalik siin küsimusi äh, esitada. nii et minu ainus küsimus on järgmine. mil määral te arvate, et sellistest sanktsioonidest oleks äh, Äh, kasu, äh, et lõpetada inimõiguste rikkumised äh, Hiinas. aitäh, proua Santos, palun, teil on sõna vastuseks, proua Hilla, nii aitäh. esiteks, ma ei ole poliitik ja ma ei tea, kuidas riiki juhitakse, aga ma usun, et Hiina on tugev äh, riik, Hiina võib-olla üht äh, riiki ega kaht riiki ei karda, võib-olla ka kümmet riiki ta ei karda, aga kui kõik äh, riigid on ühtselt tema vastu ja kutsuvad üles poliitiliste vangide vabastamisele, siis ta ehk kuulaks. ma tean, et Hiina, millised inimesed töötavad Hiina valitsuses ja ma usun, et mõned äh, neist äh, siiski äh, ütlevad või möönavad, et kogu maailm mõistab meid hukka uiguuride kohtlemise tõttu ja siis ma usun, et Hiina arvestab sellega aga selleks on äh, tarvis rohkem riike, mitte ainult Euroopa riigid või Ameerika Ühendriigid, vaid äh, rohkem riike, mitte ainult riigid, vaid ka äh, kodanikud, kui nad kõik midagi teeks, siis tõesti ma arvan, et Hiina ei jääks üksi. aitäh, nüüd Renew Europe äh, fraktsiooni nimel saavad nime Phil Benjan ja Ilhan Kutšuk. aitäh. Äh, proua Ilhan, jah, te äh, teate, et mina ja mu kolleeg oleme selles kampaanias osalenud juba aastast kaks tuhat seitseteist, äh, mil teie isa sai rahvusvahelise rahuauhinna aga juba siis äh, oli kuuldusi kuulda nendest äh, koonduslaagritest ja üha rohkem äh, tuli selle kohta tõendeid tunnistajatelt, kes olid seal viibinud ja hiljuti ka ajakirjanikud on nendele tähelepanu juhtinud. ja ma arvan, et see on äh, suurim inimõiguste rikkumine praegu, mis on maailmas äh, käimas, mistõttu ma ka väga äh, toetasin äh, tema nimetamist selle auhinnale ja Londonis kutsuti mind äh, äh, kohtumisele mulle öeldi, et äh, ta on separatist ja me ei peaks talle, ta isale seda auhinna, auhinda andma, aga ma muidugi äh, keeldusin sellest ja ma küsisin, et äh, kas nad võiksid ka lubada uuesti Kasiino võiks uuesti lubada ka tema perekonna külaskäike ja tema advokaadi külaskäike. sest me tegelikult ei tea, kas keegi üldse kahe aasta jooksul on tema juures käinud ja ma arvan, et äh, selles osas tuleb äh, kindlasti survet edasi avaldada, sest äh, võib loota, et, et ehk tuleb sellest ka midagi välja, nii et jah, ma arvan, et äh, peaksime hiinlastele äh, survet äh, avaldama kõigepealt sellega ja siis pärast edasi, edasi minema. härra Kütšuk, jah, suur tänu tervitame teid meie fraktsiooni poolt ja mul on hea meel näha, et paljud toetavad uiguuri rahva püüdlusi Äh, Hiinas mul on hea meel, et äh, olete äh, siin, ehkki kahju on kuulda, et ei ole kuulnud midagi oma isast juba mitu aastat. Te ei ole, te ei tea, mis temaga on toimunud, kuid olete siiski optimistlik ma väga pikalt ei hakkaks siin rääkima, aga ma arvan, et teie isa külastamise õiguse äh, äh, saamine on tõepoolest äh, kõigepealt esmatähtis ja edasi tuleb võidelda ka tema vabastamise eest. aga kuidas te kujutate ette koostööd Hiina valitsusega, kas kujutate ette, et nad kuulaks teid, eriti pärast selle auhinna saamist, mis te arvate, et mi-, mida muudab selle auhinna kätteandmine? aitäh, jah, see küsimus on raske. kahjuks ma ei tööta Hiina valitsuses ja ma ei saa siin ka ennustada, mida nad arvavad ja kuidas nad reageerivad, aga mina olen tõesti väga positiivne inimene, täpselt nagu ka minu isa, ma loodan alati paremat. ja tänu sellele olen ka nii kaugele jõudnud, kus ma praegu olen. nii et olukord on järgmine, kõik asjad on omavahel äh, seotud. ehk teisisõnu, isegi äh, kui mu perekond saaks õiguse äh, isa Äh, külastada, on nad äh, tegelikult äh, liiga hirmul, nad ei julgeks tagasi minna uiguuri territooriumile, sest nad kardavad koonduslaagreid, mõned on sinna saadetud, üks mu sugulane mõisteti kümneks aastaks vangi, ta oli umbes minu vanune ja kõik see, mis äh, on nendega toimunud, on hirmutanud minu peret. ja äh, olen ainus, kes on äh, väljaspool Hiinat USA-s, aga jah, tõepoolest on, oleks hea, kui see külastusõigus antakse mu perele, aga teine küsimus on see, kas mu pere saab minna tagasi uiguuride territooriumile, eh, kartmata, et eh, nad eh, saadetakse koonduslaagrisse ja see tuleneb jah sellest, et seal on nüüd need laagrid loodud. et nagu ma ütlesin, jah, kõik on omavahel seotud, aga muidugi oleks hea, kui Äh, meie perel oleks äh, õigus. minu, isegi minu äh, vend, ta sai äh, alles kolmeteistaastaseks, elab Pekingis ja ta kardab ka oma elamukvartalist välja minna, ringi liikuda. ja ta on ju tegelikult väga sellises vanuses, kui just noored tahavad ringi liikuda, sõpradega käia, kõik sõbrad äh, Äh, näiteks suvevaheajal käivad, äh, sõidavad ringi ja nii edasi, aga tema kahjuks äh, lihtsalt istus Pekingis kodus hirmu tõttu. nii et ta ei julge isegi oma, oma kvartalist välja minna, rääkimata kaugemale reisimiseks. ma ei ole juba aastaid saanud otse silmast silma pereliikmetega rääkida. Nad äh, kardavad, et äh, see kutsuks esile veelgi suuremaid repressioone. ja kui Hiina valitsus äh, lubaks mu pereliikmetele, et nad ei pea enam kartma, oleks see tõesti tore ja mul oleks väga hea meel seda kuulda vabandust, ma unustasin teie küsimuse. kas saaksite seda veel korrata? jah, see puudutas Sahharovi auhinda ja kuidas siis eh, Hiina valitsus sellele vaataks ja mis see muudaks. jah, nagu ma ütlesin, algul olen ma väga optimistlik inimene ja ma loodan, et sellel auhinnal on positiivne eh, mõju minu isa olukorrale aga ma ei tea täpselt muidugi, mis juhtub, aga ma olen kindel, et see pälvib palju tähelepanu kõikjalt maailmast ja seda on tõesti meil väga-väga äh, tarvis. kui teised riigid äh, ka äh, saavad aru, et Euroopa Parlament on niisuguse auhinna andnud, siis nad võib-olla ühinevad meie võitlusega ja see oleks kindlasti äh, vägagi, äh, väga äh, julgustav paljudele teistele piirkondadele ja aktivistidele. nii et ma loodan, et Hiina valitsus teeb mõistlikumaid otsuseid. suur tänu. aitäh. sain aru, et Äh, Reinhold Pütikohver juba äh, rääkis roheliste poolt, äh, kas ID fraktsiooni poolt sooviks keegi sõna võtta? ei soovi. siis ECR fraktsiooni poolt saab sõna Anna Fotiga ja ka Herman Terts. Chair uh,, madam. suur aitäh. lugupeetud esimees, lugupeetud proua Ilham, aitäh, et meiega rääkisite ja et uh, et äh, avaldasite ka ise austust oma üllale ja vaprale isale. ma näen, et te kaitsete nii teda kui oma rahvast, aga ma tahaksin tegelikult äh, seda mõtet laiendada kõigile Hiina inimestele, kes seal kannatavad kommunistliku režiimi ja süsteemi tõttu. mina olen Poolast, mis tähendab seda, et ka mul on oma negatiivne kogemus, minu, minu perekonnal ja minu rahval on selline kogemus sarnase süsteemiga. ja tegelikult olen ma kindel, et Saharovi auhind võib äh, siiski muuta ka teie isa elu. ja ma usun, et äh, see ühine surve, mida me avaldame, on äh, samuti selline meetod, mille abil on võimalik korda saata isegi imesid. ma arvan, et rahvusvaheline kogukond, mis juhib tähelepanu sellistele näidetele, mis paljastab sellised juhtumid, aitab meil selgelt näha, et teie isa on ohver väga vägivaldse ja julma masinavärgi ohver. see masinavärk töötab inimeste vastu. Xinjiangi uiguuri autonoomne piirkond on väga eriline sest seal pannakse toime väga erilisi inimõiguste rikkumisi vähemuste ja terve kogukonna suhtes. kuid selline rõhumine on palju ulatuslikum. ja teie isa rõhutakse, sest ta on uiguurlane, sest ta on teadlane, sest ta on äh, oma ühiskonnas eliidi liige ja ka sellepärast, et ta on vapper inimene kes suudab sellele süsteemile vastu seista. seega tänan teid. aitäh teid äh, teie isa eest, aga tänan teid ka selle eest, et teie ise olete siin ja inimõigusi kaitsete. aitäh. aitäh, Herman Teets. aitäh, ma räägin hispaania keeles. tere päevast meil on väga hea meel, et te täna siin olete. meil on väga hea meel ka selle üle, et teie isale on antud see auhind. auhinnaga saadame välja väga selge sõnumi. see, mida me praegu näeme, on ju terve totalitaarse režiimi, totalitaarse aparaadi ohvrite laine see režiim kiusab taga süütuid inimesi. kuid mõned inimesed hakkavad ka vastu ja teie isa juhib seda vastupanu. Teie isa vahistati ja mõisteti süüdi täiesti ebaõiglaselt. ta on põhimõtteliselt äh, maapinnalt kadunud, nagu te õigesti ütlesite, te ei ole teda kaks aastat näinudki tihti mõeldakse, et Hiina on nagu võitmatu koljat, kuid tegelikult on ka Hiinale võimalik vastu hakata. näiteks kui me räägime intellektuaalomandi õigustest, siis on saavutatud edu võitluses Hiinaga me oleme suutnud sellele vaenlasele vastu astuda ja mõnes valdkonnas oleme suutnud ka võita, näiteks just nimelt intellektuaalomandi õigustes. ja Hiina peab äh, astuma sammu tagasi ka inimõiguste rikkumise alal, peab vabastama teie isa, kes on ebaõiglaselt ähm, vangistatud ja me nõuame loomulikult äh, seda kõikide ebaõiglaselt vangistatud inimeste puhul me peame tegutsema koos, me ei tohi silma kinni pigistada ja anda Hiinale vabadust teha, mida iganes ta tahab. me oleme seda teinud aastakümneid kaubandussuhete tõttu ja ka muudel põhjustel. rahvusvaheline kogukond on taandunud, on vaikinud ja pole midagi teinud. seetõttu on Sahharovi auhinna andmine oluline, see saadab olulise signaali. ja see signaal on lootuse signaal. õnnitlen teid auhinna saamise puhul. aitäh, Helmen Tepits! Anna Fatiga, kas soovite kommenteerida veel omalt poolt? kui mitte, siis kuue NGL-i nimel härra Urban Crespo. suur tänu. suur tänu, härra esimees. aitäh teile, proua Ilham, et te kaitsete inimõigusi, et te kaitsete uiguuri vähemust. ma nõustun eelkõnelejatega nõustun ka teiega, et võib-olla ei oleks Sahharovi auhinda üldse vaja, me elaksime ideaalses maailmas, kui me seda auhinda ei vajaks. ükskõik siis, kas me räägiksime Hiinast või mõnest teisest riigist. ka Euroopa Liit peab vaatama, mis siin toimub, ka meie peame käituma paremini. jah, on kahju, et neid auhindu on vaja, kuid praegu on olukord selline nende auhindadega on seotud ka teatud silmakirjalikkus meil on Saharovi auhind ja kui me mõtleme kahe tuhande viieteistkümnendale aastale ja sellele, et see auhind anti Saudi blogijale, siis me rääkisime sellest, et Saudi Araabias rikutakse inimõigusi, kuid samal ajal jätkasime kaubandussuhteid nendega, see on silmakirjalik. ja nii on see ikka ja jälle väga paljudel juhtudel. kuidas on South Surfiga? Maroko finalistiga temagi on ju inimõiguste eest võitleja. Euroopa Parlament aga hääletas selle poolt, et me sõlmiksime vabakaubanduslepingu Marokoga. see tähendab seda, et Euroopa Liidul on tegelikult topeltstandardid ja see õõnestab igasuguste auhindade väärtust. kuid lõpetuseks tahaksin öelda järgmist. meil oli ka teisi finaliste. näiteks Brasiilia esindaja need, kes kaitsevad keskkonda Brasiilias. Brasiilias on olukord samuti väga keeruline ja seda sellepärast, et inimõigusi trambitakse süsteemselt jalge alla tegemist ei ole mingisuguse pisiasjaga, sest Euroopa Liit peab praegu vabakaubanduslepingu alaseid läbirääkimisi Brasiiliaga. seega režiimiga, mis rikub inimõigusi. Nad ei ole liitunud isegi mitte Pariisi kliimaleppega. ja ometi räsib meie planeeti kliimamuutuste kriis. niisiis õnnitlen teid veel kord südamest selle auhinna saamise puhul ja loodan nagu teiegi, et seda auhinda ei ole tulevikus vaja, aitäh! Thank you, finally. aitäh! kas keegi fraktsioonilise kuuluvuseta liikmete hulgast soovib samuti sõna? paistab, et see nii ei ole ja seetõttu annan uuesti sõna meie külalisele. kas te soovite praegu sõna või me jätkame eh, teise ringi sõnasoovidega? meil on ka teine ring sõnasoovijaid ja sõna antakse neile, kes eh, soovivad ja nüüd on sõna saanud proua, vabandust, härra Mohammed. Pole midagi. tere tulemast, eh, proua Ilham, Euroopa Parlamenti on selge, et teie jaoks on praegune aeg väga raske. ma soovin samuti, et te ei peaks siin üldse olema, et te oleksite koos oma isaga kodus ja et meil ei oleks seda auhinda üldse olemas, sest me ei vajaks seda. kuid kahjuks me elame ajastul, kus Saharovi auhindu on vaja veelgi rohkem kui varem. Euroopa Parlament ja Euroopa Liit ehm, peab töötama rohkem kui iialgi varem ja seda me teemegi selleks, ehm, et kaitsta inimõigusi ja teile ütlen ma, olge tugev, ma ei tea, kas te olete seda raamatut näinud, seda brošüüri, aga teie isa nimi on siin sees ja seda jagavad äh, kõige prominentsemad isikud maailmas, Nelson Mandela, Kofi Annan ja teised. nii et te võite olla väga uhke ja olge ka tugev, me toetame teid. mitte ainult siin parlamendis, vaid ka mujal. Messi Oso, tuntud äh, jalgpallur on samuti äh, teid äh, ja teie isa toetanud, ta toetab teie isa vabastamispüüdlusi. ja äh, see, kui ebaõiglaselt käitutakse uiguuri vähemusega, on teada nüüdseks paljudele inimestele, kes kõik soovivad teid kaitsta. ja ma tahaksin teie käest küsida seda, kui teil oleks võimalik äh, midagi paluda Euroopa Parlamendilt, siis mida te paluksite, kui teil oleks kolm soovi, millised soovid need oleksid? mida me peaksime tegema, kas siis üksikisikute või äh, parlamendina? Crespo, could you turn off the, your microphone? Thank you, sir. härra Orban Kesk-, Crespo. aga kõigepealt vastus. kolm asja, ma ei ole selle peale päris mõelnud. mul olid mõned soovid, mille, mille peale ma mõtlesin küll. ma kasvatasin oma vanema venna üksinda üles, vahetasin tal mähkmeid, tegin talle pulbrist piima ja nii edasi. meievaheline side on väga tugev. tulenevalt Hiina äh, valitsuse survest, kuigi ta on väga noor, on tal tekkinud äh, südameprobleemid, ta on nüüd kolmteist, kahe aasta pärast peab ta minema keskkooli ning Hiina valitsuse poliitika tõttu on tal keeruline minna keskkooli oma kodulinnas, ta tuleb tagasi saata uiguuri piirkonda selleks ning keegi meie perest ei arva, et see oleks turvaline. seega esiteks paluksin ma Euroopa Parlamendilt. oleks aidata mu venda. loodetavasti te suudate aidata mu venda, et ta saaks minna ükskõik millisesse keskkooli Pekingis, kus ta elab, ilma et ta peaks kartma. seda esiteks, teiseks ma sooviksin, et Euroopa Parlament aitaks öö, tuvastada, kus mu isa on, kui ta on elus, siis oleks väga tore, kui saaks mingisuguse video temast, kus on ka kuupäev peal, siis oleks väga hästi. ma ei sooviks mingisugust viie aasta tagust vana videot, vaid uut just, see oleks suurepärane. ning kolmandaks ma sooviksin, et Euroopa Parlament toetaks just neid sanktsioone ettevõtetele, mis müüvad äh, kaupu, mis on toodetud kontsentratsioonilaagrites. Äh, ma usun, et mu pere sooviks ka, et äh, ma seda teilt paluksin, aitäh. Colleagues, I have one more request to speak, Madame Yen Bu. Anyone else I have overseen from here? proua Uibu, soovisite ka sõna? proua Jõnpuu esimesena. aitäh, äh, tänan, et äh, viibite siin Euroopa Parlamendis täna meie keskel. Äh, tervitan teie ja teie isa ja kõigi uiguuride võitlust vabaduse eest ja kui me Ähm, mõtleme äh, vähemustele Hiinas, siis ähm, mõtleme uiguuridele ja tiibetlastele ja nii edasi, äh, kõigil on äh, eriolukorrad, kuid siiski on midagi ühist, nimelt Hiina valitsuse tegevus ja seaduste rikkumine. kas teie arvates need võitlused, nendel võitlustel on ka ühisnimetaja või kas oleks võimalik seda näiteks leida? aitäh! Could the translator please repeat the last question? kas tõlk või võib-olla proua Janbuu kõigepealt kordaks viimase küsimuse üle? Alors, je demandais s'il existait une sorte de conver-. ma küsisin, et kas äh, saaks näiteks äh, Taiwan'i, Hongkongi, tiibetlaste ja uiguuride võitlust mingil kombel ühendada e, ja kui praegu sellist äh, asja veel ei ole, kas seda võiks kaaluda tulevikus? Um, I don't personally uh, I have... ma isiklikult ei ole olnud ühenduses Hongkongi inimestega. mul on mõned Taiwanist pärit sõbrad. Hongkongi inimesed ja uiguurid kannatavad sama olukorra käes tegelikult ju kahjuks Õn-, õnneks Hongkongil oli viimastel aastakümnetel ka juurdepääs vabale meediale, enne kui Hiina valitsus nad kõik laagritesse oleks saatnud, jõudis see kõik uudistesse. ma imetlen väga neid inimesi, kes seal protesteerivad. Nad pole alla andnud, ma imetlen nende julgust ja ma sooviksin, et uiguuridele oleks olnud ka võimalus tänavatele tulla. võttes arvesse, et kui üle kümne uiguuri kokku koguneb tänaval, peetakse seda juba ekstremismiks Hiinas tänapäeval. ma arvan, et meil on kõigil ühine eesmärk, me ei võitle ju Hiinaga või Hiina valitsusega, me võitleme selle kohutava režiimiga, kuidas koheldakse omaenda inimesi, religioosseid rühmasid nagu Hiina kristlasi, me, me, me kõik võitleme sama võitlust, me ei võitle Hiina või Hiina valitsusega, vaid sellega, kuidas nad kohtlevad omaenda inimesi. see on sama eesmärk, see ei ole poliitiline. nagu ma ütlesin ühes vastuses juba, siis äh, see ei ole poliitiline küsimus, see on inimsuse küsimus. ja Hiina valitsus peaks mõistma seda, kui kõik teised ütlevad, et te olete teinud vea, siis selle asemel, et äh, silm kinni pigistada ja eitada kõike omaenda kodanike ees, peaksid nad ennast muutma. aitäh! ja viimane sõnasoov proua Herzberger. Oui. Alors, euh, merci madame, je tiens à vous remercier du fond. aitäh, sooviksin äh, teid kogu südamest äh, tänada, see oli väga liigutav, mida oma isa kohta ütlesite ja ma usun, et ta on äärmiselt uhke oma tütre üle, kes äh, vaatamata kõigile ohtudele, mida te ju kirjeldasite, võitleb edasi olete igati püüdnud äh, oma isaga kontakte saada. tänapäeva maailmas on ju võimalik pidevalt kõigiga ühenduses olla, samas teie perekond ei saa äh, mitte midagi ette võtta, see on kindlasti väga piinav teie jaoks. ja te ütlesite, et see võitlus äh, kätkeb endas ka äh, kõigi vabadusvõitlejate toetust, nende to äh, toetamist. Äh, need on kõik need, kes soovivad elada äh, rahus äh, oma veendumuste kohaselt. Euroopa Parlament annab seega äh, au teie isale, kes äh, mõisteti süüdi äh, kuriteos, kus ta kasutas relvana ainult oma sõna. ja te väljendasite kolme soovi ja mina olen kõigest äh, saadik, aga ma siiski usun, et me saame ühendada oma jõud ja vähemalt äh, ühe soovi täita, ehk siis äh, teie äh, venna soovi äh,. mina äh, õpetajana tunnen tõesti kahetsust, et tema näiteks kahe aasta pärast ei saa oma õpinguid jätkata isegi Hiinas ju tähistatakse lastekaitsepäeva ja me vähemalt võiksime proovida äh, teha nõnda, saavutada seda, et teie vend saaks elada nii nagu teised temaealised, käia äh, väljas, äh, mängida jalgpalli, kas või teha lollusi ja ma usun, et selle eest saavad siin parlamendis küll kõik fraktsioonid võidelda ja ma usun, et see oleks ka äh, kõige ilusam kingitus, mis me saaksime teie isale praegu teha, aitäh. I just want to say. ma soovisin teid lihtsalt südamest tänada, aitäh. Colleagues I see no. kolleegid, ma näen, et rohkem sõnasoove pole. kas te soovite midagi kokkuvõtteks öelda? sooviksin lihtsalt kõiki siin saalis tänada suur tänu, et te soovisite siia tulla. soovisite mind kuulata. ja soovisite meie üritust ja minu isa toetada. ma hindan seda väga, aitäh. Thank you, colleagues, but thank you also, Juha Ilham suur tänu kolleegidele, suur tänu proua Ilhamile väga isiklike ja liigutavate sõnade eest, me tervitame teie isa vaprust, aga tervitame ka teie vaprust, et te tulite täna siia. Maria Arena ja Toomas Tobe nimel ma nüüd lõpetan selle koosoleku ning kolleegid, kohtume teiega homme kell kaksteist auhinnatseremoonial suur tänu ning koosolek on lõppenud.